president Martin Schulz palus mul teid teavitada sellest, et uus äh, fraktsioon on loodud. vabaduse äh, ja otsedemokraatia Euroopa ning nemad alustavad äh,, alustasid oma tööd siis kahekümnendal oktoobril kaks tuhat neliteist. sinna kuulub nelikümmend saadikut ning äh, taotlus fraktsiooni loomiseks vastavalt artikli kolmkümmend kaks lõikele viis on esitatud samuti parlamendi presidendile ja nüüd läheme edasi hääletuste juurde. E, mm, suur aitäh, ma saan aru, et seeläbi e, kiideti heaks minu e, tänase sessiooni juhtimine.